kuulutan kaheksateistkümnendal septembril kahe tuhande neljateistkümnendal aastal katkestatud osaistungjärgu uuesti avatuks. daamid ja härrad, mõeldes praegusele olukorrale, Põhja-Iirimaal palus esimeste konverents, et Euroopa Parlamendi nimel kutsuksin ma kõiki üles loobuma ohtlikest vastastikest provokatsioonidest. me peame lõpetama kõik kõik äh, katsed äh, rahuprotsessi tõkestada poliitilistele probleemidele võib anda ainult ühe vastuse, rahumeelse vastuse dialoogi kaudu. sellepärast kutsume kõiki osapooli üles töötama rahumeelse lahenduse nimel ja selle, osalema arutelud läbirääkimistel, mida alustati kahe tuhande neljateistkümnenda aasta kuueteistkümnendal septembril. tegemist on rahuprotsessiga, mis toetab Euro-, Euroopa projekti, meie saadame seda projekti ja Euroopa Parlament on ka siiras ning sõltumatu vahendaja. me soovime, et see rahuprotsess kujuneks edukaks ja me toetame Põhja-Iirimaad stabiilsed institutsioonide ja stabiilse majanduse ülesehitamisel selleks, et kõik äh, Põhja-Iirimaa inimesed saaksid loota rahumeelsele tulevikule. daamid ja härrad, soovin teile veel informatsiooni anda, et eelmisel neljapäeval sain Iveta Grigulelt kirjaliku teate selle kohta, et ta lahkub EFTD fraktsioonist kuueteistkümnendal oktoobril kaks tuhat neliteist ja samal päeval veel esimeste konverentsil andsin esimeste konverentsile